alates kella üheksast kuni äh, neljateist kolmekümneni ja siis kella kolmest kuni kahekümne kolmeni. homse istungi päevakord on avalikustatud Euroopa Parlamendi koduleheküljel ja istung on peatatud.